Sit down, please. palun kõigil oma kohtadele asuda. cari colleghi lugupeetud kolleegid kahekümne neljandal novembril reedesel päeval äh, Egiptuses äh, rünnati mošeed Siinais terrori